sest ta näitab, et äh, selle koja liikmete toetusega võite arvestada. Küprose ametivõimud teatasid mulle, et härra Sofokleus, Sofokleus valiti esimesel septembril parlamendi liikmeks, ta asub härra Kiriakas Mavronikolase asemele. ma tervitan uut kolleegi ja meenutan talle, et vastavalt kodukorrale võib ta Euroopa Parlamendi koosolekutest osa võtta täie õigusega, kui ta on enne esitanud kirjaliku deklaratsiooni, et tal ei ole ühtegi teist ametikohta, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi mandaadiga, nii et tere tulemast, härra Sofokleos Euroopa Parlamendist. der Rechtsausschuss hat in seiner